Alors, mesdames et messieurs, monsieur... daamid ja härrad, lugupeetud volinik Piebalgs, kallid kolleegid, suur tänu, et te oma kohtadele vaikselt lähete, tahaksin teid tervitada Arengukomisjoni ja Inimõiguste Allkomisjoni nimel siin parlamentidevahelisel kohtumisel koostöös liikmesriikide parlamentidega inimõiguste äh, inimõiguste tingimuse teemal arengupoliitikas. tahaksin teile kõigepealt täpsustada paari asja, teil on sinine leht, arengukomisjon ei ole kunagi töötanud nende lehtedega, aga te saate siia oma nime kirja panna, kui te sõna soovite ja me toimime järgmiselt. kui te soovite sõna saada, siis te tõstate käe. kui te tahate aga sinise lehega seda teha, siis saatke meile sinine lehe. kuid äh, meie jaoks on see täiesti uus protseduur ja teen ettepaneku teha nii, nagu me alati teeme, sest meie ei ole harjunud seda sinist lehte kasutama ja ma ei hakka siin pikalt selgitama, nii et äh, kui te tahate sõna saada, siis palun tõstke kas käsi või saatke see sinine leht oma nimega. Need, kes mind ei tunne, ma olen Michelle Strifler, olen Euroopa Parlamendi Arengukomisjoni aseesimees ja minu jaoks on suur au juhatada seda kohtumit koostöös kolleegi Barbara Lohpiileriga, kes äh, juhatab teist koosoleku poolt ja Barbara Lohpiiler on inimõiguste allkomisjoni esimees ja tahaksin tervitada eriti liikmesriikide parlamentide esindajaid, kes on täna siin kohal. loodan, et tänane arutelu tõhustab meie vastastikust tunnustamist, koostööd institutsioonide vahel ja loodetavasti aitab kaasa ka üksmeelele riiklikul ja ühenduse tasandil läbiviidava poliitika suhtes nagu te isegi teate, on meie koosolek jaotatud kahte osasse. esimene osa puudutab inimõiguste, inimõiguste tingimuslikkust arengupoliitikas ja küsimust, kas see võib olla takistuseks ja teine puudutab küsimust inimõiguste tingimuslikkuse kohta olukorras, kus abiandjaid on mitu loodetavasti jõuame järeldusteni inimõiguste tingimuslikkuse kohta. kõigepealt tahaksin tervitada aga Andres Piebalgsi, kes on arenguvolinik ja kes esitleb oma seisukohta. palun, härra Piebalgs. Mais vous pouvez quand même lui servir le café non, non. parce que j'ai été un peu merci. trop rapide. Non, non, merci. <laughs> merci. Hein, ah, parce que... <laughs> Merci, Madame la Présidente. Uh, members of the European... lugupeetud parlamendisaadikud, eh, daamid ja härrad, mul on tõepoolest hea meel täna teie ees esineda. ja ma tänan Euroopa Parlamenti, et ta organiseeris niisuguse kuulamise, tegemist on väga tähtsa küsimusega E, Euroopa e, arengupoliitika vallas tulevate aastate lõikes. ma peaksin kõigepealt e, tsiteerima ÜRO raportit suurematest vabadustest, mis ütleb, et et inimkond ei saa areneda ilma turvalus, tir-, turvalisuseta ja ei ole turvalisust ega arengut, kui ei austata inimõigusi. see tähendab, et Euroopa arengupoliitikat ei ole ilma turvalisuseta, tureva-, julgeolekupoliitikat ei ole ilma äh, inimõigusteta ja sellepärast on inimõigused väga sügavalt juurdunud meie lähenemisse äh, arengupoliitikasse. me tegime eh, sammu edasi ja andsime inimõigustele selle koha poliitikast, mis nendel olema peab ja täpselt niimoodi me peamegi eh, tegema, kui me eh, mõtleme oma visioonile, milline on komisjoni visioon selleks, et vähendada vaesust meil on vaja uut poliitikat programmeerimise jaoks, meil on vaja paremat valitsemist inimõiguste vallas ja meil on vaja, et ehm, arengumaades toimuks kestlik kõikehõlmav areng. Euroopa ressursse tuleb suunata sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ja kus nad saavad avaldada kõige suuremat mõju et paremini aru saada sellest Euroopa Liidu visioonist, siis vaadakem asjadele silma, sest teie olete kõik puutunud kokku demokraatia, demokraatia arenguprobleemidega. me ei kasuta siin mingisugust idealistlikku visiooni, vaid me püüame läheneda asjadele realistlikult ja targalt inimõigused, demokraatia eh, peavad saama suurema kaalu, kui me anname abi kellelegi. Araabia kevad on puudutanud tervet maailma, sellepärast et noored inimesed eh, said eh, juhtotsad enda kätte nii-öelda, aga millised on need pra-, pragmaatilised järeldused sellest? Eh, inimõigused on olulised, ini-, kõikidel on neid vaja. enne, kui ma lähen edasi, ma rõhutaksin kolme asja. kõigepealt eh, inimõiguste tingimuseks seadmine ei ole mitte mingisugune vabandust, see ei jäta inimesi äh, Äh, ilma meie abist äh, ei jäta ilmast neid, kes seda vajavad. see tähendab seda, et äh, partnermaad peavad võtma endale kohustused, rohkem tähelepanu pööratakse nendele maadele, nende maade demokraatlikele juhtimisele, õigustele üleüldse. ja teiseks, asi ei ole selleks, et me eh, kedagi, kellelegi püüame avaldada survet, vaid see tähendab suhtlemist, et eh, hakkaksid valitsema olulised väärtused. me sageli eh, ülehindame seda, mida on võimalik saavutada lühiajaliselt, aga me tegelikult süstemaatiliselt alahindame seda, mida on võimalik saavutada pikas perspektiivis Eh, Euroopa Liit ei ole kunagi olnud inimõiguste rikkumiste suhtes ükskõikne, aga me peame saavutama eh, tasakaalu reaktiivsete ja preventiivsete meetmete vahel meie poliitikates ja sellepärast meil on eh, multidimensionaalset lähenemist vaja rahvusvahelistes suhetes. täna ma nimetaksin nelja niisugust dimensiooni ja kõigepealt poliitiline dialoog, siis tehniline eh, koostöö selleks, et inimõigusi edendada ning siis piiravad meetmed. ja need kõik eh, ja need kõik on osaks neljandas meetmes, mis on siis eh, koherentsus. kõigepealt on poliitiline dialoog äärmiselt oluline partnermaadega selleks, et inimõigused ja demokraatlikud printsiibid eh, oleksid eh, üldse olemas. me peame rääkima nende maadega süstemaatiliselt eh, heast juhtimistavast ja õigusriigist. me kasutame konsultatsioone, me kasutame Eh, siis lepingutel põhinevaid eh, suhteid ja ka eh, selliseid ad hoc suhteid. poliitiline dialoog peab toimuma regulaarsel alusel, süstemaatiliselt ja see peab hõlmama ka kodanikuühiskonda. tegelikult niisugune kohustus on näiteks pandud kirja Eh, nõukogu poolt eh, vastu võetud eh, soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, see võeti vastu möödunud aastal majanduslikud või teistsugused restriktiivsed meetmed, mis puudutavad inimõiguste rikkumisi, on meie teine meede ja see on selline viimane võimalus, niisugune, see ei tohi olla standardpraktika, aga mõnikord on selliseid meetmeid vaja rakendada ja nendel mm, puhkudel kõikide eh, piiravate meetmete Äh, mõju tuleb arvestada selles osas, kuidas nad mõjuvad üldse rahvale. üks näide, näiteks Zimbabwe äh, inimõiguste olukord on selline, et äh, selle kohta ei ole öelda midagi head. ja kahe tuhande seitsmendal aastal me lõpetasime toetuse Zimbabwele, jäid ainult sotsiaalses vallas olevad toetused ja see piirang Zimbabwele on jäänud kehtima ja see ei ole suunatud Zimbabwe inimeste vastu, vaid Euroopa Liit toetab endiselt projekte, mis aitavad inimesi sotsiaalsfääris, me aitame ka Zimbabwe kodanikuühiskonda. seega siis piiravad meetmed ei tohi mitte kuidagimoodi õõnestada meie toetust inimestele. ja nüüd me jõuame kolmanda dimensiooni juurde, see on meie toetus. kõik meie, eh, kõik meie koostööinstrumendid toetavad struktuurireforme ja demokraatlikku valitsemistava seal nad aitavad kaasa institutsioonide ehitamisele, need on suunatud koolitusele, haridusele Ehm, inimeste teavitamisele. meil on olemas ka Euroopa inimõiguste demokraatia instrument eh, väga sensitiivsetes olukordades kasutamiseks. Need on maadele, eh, need on nende maade jaoks, kus on mitte mm, riiklikel eh, tegijatel väga väike mängumaa. see me kasutame seda meedet seal, kus ei ole eh, suhteid eh, selle riigi valitsusega. Ah, ja me kasutame seda vahendit selleks, et edendada demokraatiat ja inimõigusi. me toetame sellega eh, inimõiguste gruppe ning me aitame mm, sellega kaasa eh, inimeste füüsilisele kaitsele, me aitame eh, rehabiliteerida ohvreid ja ma olen väga uhke niisuguse eh, instrumendi üle, ma arvan, et ka teie olete selle üle uhked. aga see pole kõik, me võime teha väga palju ära. sest et meie tegevused muutuvad aja jooksul ning meil on vaja minna äh, Äh, kaugemale sellest, mida me praegu teeme selleks, et edendada demokraatlikku tulevikku meie partnermaadest. ja eks te teate, nii nagu mõned teist teavad, nii nagu minagi isiklikest kogemustest, mida tähendab elu repressiivses ühiskonnas. ja sellepärast me peame tegema kõik, et me äh, aitame kaasa oma partnerriikide tulevikule meie koostööinstrumendid eh, lähevad läbivaatamisele ja see annab meile eh, võimaluse, täiesti unikaalse võimaluse eh, veel rohkem hõlmata nendes instrumentides inimõiguse ja demokraatia aspekti ja mina olen äärmiselt positiivne sellise muutuse suhtes. me peame küsima enda käest, kuidas demokraatiat ja inimõigusi äh, paremini kasutada nende äh, vahendite kaudu ära, mis meie käes igapäevaselt on. Äh, toetus eelarvele, see on üks võimalus. me niimoodi saame täita põhilisi arengu eesmärke, mis partnermaadel on. inimõigused on üks kõige olulisemaid aspekte, mida me vaatame, kui me analüüsime e, partnermaade profiili, kas nad e, saavad meie käest eelarvetoetust või mitte. ja e, nüüd selleks kirsikeseks koogi peal on suurem koherentsus kõikides programmides, mis meil kolmandate maadega on ja see neljas dimensioon, millest ma varem rääkisin, see on see sidusus, on eh, väga mitmeid eh, signaale, mis näitab, et me võime oma eesmärgid ellu viia. meil on vaja eh, kasutada strateegilist lähenemist kasutades lisaks erinevalt, erinevaid Euroopa Liidu finantsinstrumente ja tegema seda programmipõhiselt ja süstemaatiliselt. kahe valitsused mm, valitsuste inimõiguste profiil koostatakse Euroopa Liidu institutsioonide poolt ning eh, seal eh, pööratakse suurt tähelepanu suurtele inimõiguste probleemidele eh, ning võetakse arvesse, milline on valitsuse pühendumus nende lahendamisel ning seda ka seiratakse. inimõigused on ÜRO Peaassambleel väga tähtsal kohal ja niimoodi see peabki olema ja see peab olema ka väga tähtsal kohal põhidoonorite rahvuslikes tegevustest niimoodi eh, saab Euroopa Liit ja liikmesriigid kasutada ära oma mõjuvõimu eh, inimõiguste eh, edendamisel, nii et nii Euroopa Liit kui ka kõik liikmesriigid peavad olema proaktiivsemad inimõiguste adendamisel. tegelikult minule ei meeldi see sõna, et me seame inimõigused tingimuseks millegi tegemisel, sest meie eesmärk on aidata inimesi, aga selleks, et see protsess käiks, oleks, on väga oluline panna äh, arenguküsimustes inimõigused tähtsale kohale. suur tänu, härra Piebalgs. tahaksin tänada ka äh, härra Fernandes Šood, et ta siin kohal on täna ja äh, nende seisukohtade eest. härra Fernandes Šoo esindab välisteenistust ja esindab siin siis äh, välisteenistuse seisukohta, palun, teil on sõna. suur aitäh! Ähm, kõrge esindaja proua Ashtoni äh, nimel püüan ma äh, oma sõnumi edastada. Ähm, loomulikult on pärast voliniku sõna võtta keeruline nagu alati, sellepärast et tema on väga selgelt välja toonud need punktid, mida mina tahtsin oma poolt äh, ka välja tuua. aga ma arvan, et ma rõhutaksin veel äh, mõningaid punkte, mis siin on äh, välja toodud, eriti arenguküsimuste ja inimõiguste vahelised seosed ning see, miks me peame tegema tööd äh, arengupoliitika vallas, julgeoleku vallas ja inimõiguste vallas, et vastasel korral me oma eesmärke ei saavuta. ma tahaksin öelda ka seda, et selle arutelu pealkiri viitab sellele, et inimõigused ja arengupoliitika äh, to-, toimiksid nagu teineteise vastu, ehk siis kui üks äh, aspekt võidab, siis teine kaotab, aga mina arvan, et niimoodi see tegelikult ei toimi, meie siin Euroopas püüame edendada inimõigusi ning ka arengut ja seda ähm, ütleb ka Lissaboni lepe. Äh, Lissaboni leppega loodi ka välisteenistus ning seal on öeldud, et meie prioriteetide hulka kuuluvad äh, arengupoliitika ja äh, inimõigused ning need on võrdsetel alustel seal lepingus ära toodud. ja seetõttu ma arvan, et raske on teha tööd siis, kui me viitame sellele, et need mõisted on teineteisele vastandlikud, tegelikult see ju nii ei ole ja äh, ma tahaksin rõhutada ka seda äh, mõistlikku tingimuslikkust, äh, mida volinik Piibal siin ka rõhutas, poliitika dialoogiga on võimalik väga palju ära teha, inimõigusstrateegiaga on võimalik väga palju ära teha. mina arvan, et me peame kõrvaljätmisele mõtte tingimuslikkus ning inimõigused ja nende standardid äh, võiksid äh, negatiivselt mõjutada arengupoliitikat. ma arvan, et äh, me ei tohiks äh, seda mõtteviisi pooldada, sellepärast et meie Euroopas püüame just hoopis vastupidises suunas tööd teha, nimelt et veenda kõiki selles, et nad on teineteist täiendavad ning aitavad teineteise eesmärke saavutada, nagu volinik just ütles. ja teine asi mm, puudutab koherentsust ja kõikehõlmavust, eh, selle kallal me praegusel hetkel tööd ka teeme, eh, me püüame välisteenistuses eh, välissuunalised tegevused ja mm, üksteisega vastavusse panna selleks, et nad ühtesid eesmärke teeniksid. meil on nüüd vaesuse vähendamise eesmärgid, inimõiguste kaitsmise eesmärgid, need eesmärgid mm, teenivad kõik ühtesid huve, aitavad meid liikuda meie ühise eesmärgi suunas Eh, meil on nelikümmend inimõiguste alast dialoogi üle kogu maailma selles kontekstis, eh, me liigume edasi inimõigusstrateegiate väljatöötamise valdkonnas eh, kolmandate riikide puhul üle kogu maailma ning me valmistume ka järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks, millest volinik ka just rääkis. ja ma arvan, et see on väga oluline hetk, kus meil oleks võimalik ning äh, ühtlustada kõike hõlmavust välisteenistuse rohkem kaasata, seda siis järgmise finants, äh, mitmeaastase finantsraamistiku raames äh, volinik Piimaks vastutab selle teema eest komisjonis, proua Ashton teeb ka sellel rindel tööd ja see institutsionaalne raamistik Ähm, on paigas, mille raames me saaksime teha äh, kõik selleks, et äh, meie välissuunalised poliitikad oleksid ühtsed ja koherentsed ja kõikehõlmavad. Äh, volinik Piibaks mainis ka poliitilist dialoogi, tegemist on ääretult olulise instrumendiga, mis Euroopa Liidul on, see on diplomaatiline instrument, mida tuleb kasutada jõuliselt selleks, et me saaksime edu saavutada meie põhiprioriteetide vallas, milleks on siis arenguküsimused ja inimõigused. ja me tahame kindlasti kindlasti selles vallas edasi liikuda. mis puudutab nüüd mõistlikku tingimuslikkust, mida ta mainis, siis äh, ma arvan, et äh, me peame selles vallas ka tööd tegema nende nelja kriteeriumi põhjal, mida ta mainis, aga ma tahaksin rõhutada ühte äh, spetsiifilist elementi, mis on midagi, mille osas te ka kindlasti täna peale lõunal veel pikemalt arvamusi vahetate ja mul on hea meel selle üle, et siin on äh, liikmesriikide parlamentide esindajad täna kohal. Äh, ma räägin siin uuest maailmast, äh, uute rahastajatega, uute osalejatega ja see kõikehõlmavus, koherentsus on midagi, ähm, mis peab endas hõlmama nii Euroopa Liitu kui liikmesriike, me peame tegema koostööd ja me teeme koostööd komisjoniga ühisprogrammeerimise küsimuses ja me teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et vaadata, kuidas nende lähenemisi ühildada teeme koostööd ka kolmandate riikidega ja uute rahastajatega ning uute mm, osalejatega, Euroopa Liit peab eh, tõhusalt tegutsema ning eh, mida rohkem mm, eh, me saame oma poole meiega sarnaseid mõtlejaid, siis me saame tugevama sõnumiga välja saata ja ma arvan, et liikmesriigid, parlamendid ja loomulikult ka Euroopa Parlament eh, peavad tulema kokku, eh, tegutsema koos selleks, et välja saata õiged sõnumid, eh, mida me kõik arvame, et me peame välja saatma, me peame need saatma välja õigesti ja andma neile õige kaalu. ja ma arvan, et see tingimuslikkus aitabki meil seda jõudu sõnumi taha saada. ma tahaksin öelda ka seda, et me edendame ka eh, sarnaseid kohtumisi nagu see siin äh, mujal eh, ja nõukogus tehakse ka praegu tööd äh, seda tehakse inimõiguste töörühma ja arenguküsimuste töörühma vahel ja äh, seal püütakse samamoodi nende teemadega tegeleda sarnaselt nagu siingi äh, ja püütakse välja töötada ühised äh, põhimõtted, ühised edasiliikumisvõimalused äh, demokraatia ja inimõiguste küsimuses. täpselt nagu siingi teie seda teha püüate. sellega ma lõpetaksingi, ma tahaksin tänada ähm, teid äh, selle eest, et te äh, välisteenistuse siia kutsusite, tahaksin tänada teid kätte Catherine Ashtoni nimel selle eest, et me siin saame olla, eh, selleks, et välja töötada koos eh, arengupoliitika ja inimõiguste poliitika võimalikult head lahendused, aitäh! suur tänu, tahaksin veel kord tänada härra volinikku ja härra Fernandes Šood nende kohalolu eest siin täna ja nende ettekannete eest pärast seda sissejuhat-, hommikust. Läheme nüüd äh, oma kohtumise esimese osa juurde, kus me tõstatame küsimuse, kas inimeste õiguste tingimus võib olla takistuseks vaesuse vähendamisele. meie päevil on arengu ja inimõiguste küsimus tihedalt seotud. me näeme, et on üha laiem üksmeel selles osas, et arenguabile tuleb läheneda inimõiguste austamisest lähtuvalt see tähendab, et tegemist ei ole mitte ainult poliitiliste ja kodanikuõigustega, vaid ka majanduslike ja sotsiaalsete õigustega. Neid tuleb pidada samuti inimõigusteks. samuti enamik Euroopa Liidu koostööleppeid kolmandate riikidega, kus on ette nähtud ka rahaline abi, nõuavad, et kolmandad riigid peaksid kinni põhiõigusteks. samas abi andmise peatamine põhiõiguste rikkumise tõttu juttu, mida õigustatakse väitega, et arenguabi kaudu muudetakse mingisugune poliitiline režiim legitiimseks, võib äh, vaesuse vähendamise vaatepunktist omada negatiivset mõju, sest arenguabi puudutab kõige vaesemaid ega mõjuta kõige rikkamaid ega juhtivaid ühiskonnakihte. sellepärast võidabki suunatud sanktsioonide ja arukate sanktsioonide idee üha rohkem toetust. Neid sanktsioone tuleks rakendada üksikisikute, poliitilise või majandusliku juhtkonna või konkreetsete majandussektorite suhtes, kuid meil ei ole veel kinnitust nende meetmete tõhususe suhtes. see võiks olla ka üheks elemendiks meie tänases arutelus. kutsun teid üles algatama arutelu ka teistel küsimustel, näiteks kas või kuidas pakkuda abi kõige haavatavamatele sektoritele riikides, kus inimõigused on ohus ka sellisel juhul, kui need riigid ei tee koostööd abi andvate riikide ja organisatsioonidega? või kas peaks loobuma inimõiguste tingimusest või kas peaks seda tingimust rõhutama, et mitte kahjustada kõige vaesemaid? ja veel üks küsimus või teema, mille võiksin tõstatada, on võimalus kombineerida inimõiguste tingimust julgustavate meetmetega et aidata kaasa inimõiguste edendamisele, samas takistamata nende riikide arengut. kuivõrd äh, meil on siin võrdselt esindatud nii Euroopa Parlamendi kui ka liikmesriikide parlamentide liikmed, siis me võiksime arutleda ka selle üle, millised toimijad nii riiklikul kui ühenduse tasandil võiksid võtta juhtrolli inimõiguste klausli rakendamisel, seiramisel ja hindamisel, koostöölepetes ja inimõiguste teemalistes dialoogides. võime arutada ka meetmete üle, mis tagavad asjakohase inimõiguste kriteeriumi rakendamise riiklikul ja ühenduse tasandil ning otsustes on, kas anda või katkestada arenguabi andmine arengumaadele. Need olid siis äh, need küsimused mille üle me võiksime siin arutleda ja annan teile nüüd siis sõna põhimõtteliselt äh, annan iga kord sõna kahele liikmesriigi parlamendi esindajale ühe Euroopa Parlamendi esindaja kohta ja kuivõrd sõnasoovijaid on palju, siis piiran teie kõneaega viie minutiga seega viie min-, viis minutit on juba väga palju tegelikult, sest meie oleme palju vähemaga siin harjunud ja viie minuti lõppedes ma pean kahjuks teilt mikrofoni ära võtma, sest meil ei ole tõesti rohkem aega. nii et esimene sõnasoovija on proua Krees, palun. suur tänu, proua esimees suur tänu, et te korraldasite selle kohtumise, minu meelest on väga olulise teemaga kõigepealt tahaksin puudutada parlamendi pädevust arenguabi andmise osas. kõikides äh, koostöölepetes on meil nüüd inimõiguste klausel sees ja härra volinik tõi välja negatiivse külje, et tihtipeale just äh, kannatavad kõige vaesemad tagajärgede all. mulle tundub, et see klausel ei ole piisav, need on, see on vajalik klausel, kuid mitte piisav. meil on vajadus seda rakendada selgete mehhanismide kaudu ja teiseks peavad meil olema konsultatsioonimehhanismid mul on tunne, et me ei saa väljastpoolt peale suruda teatud inimõiguste kriteeriume. tahaksin tulla ühe punkti juurde, millest siin ei ole veel räägitud, kuid milles on minu meelest täiesti asjakohane. see puudutab sotsiaalsete õiguste küsimust, mis on samuti inimõigustega seotud ma leian, et siin rakendatakse erinevaid kriteeriume, kõigepealt on väga piiravad kaubandustingimused, nagu ma aru sain, soovitakse piirata nende ligipääsu Euroopa turule, kes ei ole sõlminud meiega koostöölepet ja teiselt poolt on meil sotsiaalne minnalaskmine. me ei soovi lisada piiravat äh, sotsiaalset klauslit Maailma Kaubandusorganisatsioonis ning ma tuletan meelde, et me hääletasime sotsiaalpoliitika välismõõtme raporti üle. kahjuks Äh, aga ettevõtete sotsiaalne vastutus on endiselt ainult vabatahtlik. ja kolmandaks äh, sanktsioonid. siin ei ole mingisuguseid järelmeetmeid, äh, mis puudutab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kriteeriumite rakendamist. seega on mul küsimus, kuidas komisjon kavatseb tõeliselt ellu rakendada piiravaid sotsiaalseid kriteeriume, ma tuletan meelde, et need on inimõigustega seotud ja see, kuidas kavatsetakse teha niimoodi, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni norme tõepoolest ka kontrollitakse. aitäh, annan nüüd sõna härra Stamnovile. kindlasti hääldasin seda nime valesti. no, ma ei nüüd pole aga tundub, et teda pole siin siiski. Уважаеми дами и господа, поставянето на индивида, неговите права и достоинства. meie peame nägema indiviidi poliitika keskmes. pärast teist maailmasõda võeti vastu inimõiguste deklaratsioon eh, ÜRO-s, see oli neljakümne üheksandal aastal ja see annab meile võimalused, kuidas üldse inimkond saab edasi elada pärast niisugust meeletut konflikti. me peame, me peaksime austama maailma juhte, tolleaegseid maailma juhte, sellepärast, et Euroopas ei olnud mitte ühtegi maad, eriti Euroopa Liidus ei ole ühtegi maad, kus inimõigused ei oleks hästi arenenud. kahjuks ei eh, üksikud inimõigused ei ole kohustuslikud. me ei ole päris kindlad, kas praegune õiguslik raamistik aitab inimõiguste edendamisele kaasa või mitte. on äärmiselt oluline leida uued poliitikad mis annaksid piisavad garantiid vaesuse vastu. see puudutab mitte ainult liikmesriikide õigustikku, vaid ka Euroopa õigustikku, sotsiaalpoliitikat. me peame leidma niisugused võimalused, kuidas me vähendame Euroopa Liidus vaesust. selliste poliitikate arendamine, mille eesmärk on vaesuse vähendamine peab olema alati seotud inimõiguste austamisega. väärikas elu kõikidele Euroopa kodanikele peab olema meie poliitikate keskmes. sotsiaalne eh, ebavõrdsus on tegelikult eh, kogu maailmas konfliktide allikas, sest inimestel lihtsalt ei ole eh, enda realiseerimiseks tööturul piisavalt vahendeid. erinevad äh, abivormid peavad olema jagatud ühtlasemalt, sest vaesus on väga halb nõuandja. aitäh, äh, kuulan tõlget, sellepärast jääbki väike paus. tihti härra Kašman saab nüüd sõna. nagu, kui ma ütlesin viis minutit, siis see tähendab maksimaalset kõneaega, kui te suudate lühi-, lühemalt teha, siis see on väga hea. aitäh, proua esimees. mina räägin parlamendi raportöörina Kotun-, eh, Kotonuu uuesti läbivaatamise osas eh, nii välisteenistus kui ka eh, volinik, mul on teile mõned küsimused, aga ka mõned kommentaarid. kui tingimuslikkus on negatiivne eh, vaesuse vähendamise osas, siis kuidas me tagame selle, et inimõigustest kinni peetakse. aga vaadake, mis juhtub Aafrika, Kariibi mere, eh, Vaikse mere riikides, keda puudutab Cotonou leping praegusel hetkel me vaatame seda läbi ja seal on nüüd sees klausel, mis äh, konkreetselt nimetab äh, mittediskrimineerimist äh, näiteks seksuaalse sättumuse osas. neljakümne mm, kaheksas liikmesriigis AKV maadest ja neid on kokku seitsekümmend üheksa, kriminaliseeritakse homoseksuaalsust. see on, samasugune olukord on Aafrikas aga praegusel hetkel, mida me oleme saavutanud? mida me oleme saavutanud eh, eh, büroos, parlamendis? Eh, AKV maad täi-, keelduvad absoluutselt selle teema arutamisest meil on olemas Cotonou leping, aga sellel ei ole üldse mitte mingisugust jõudu, tal puuduvad hambad. inimõiguste alusel seal ei sisaldu peatumisklausleid. me räägime siin võimekuse ehitamisest me teame, et sellistes riikides on olemas organisatsioonid, mis tegelevad e, naiste olukorraga, e, homoseksuaalsed, homoseksuaalide olukorraga ja nii edasi. ja neid panna, nende uksed pannakse kinni, neid jälitatakse ja minu küsimus e, komisjonile ja välisteenistusele on see, mida me saame teha, kui meid lihtsalt ei kuulata ja mitte, mitte mingisuguseid surveavaldusi ei võeta vastu. ja meie siin hääletame, ratifitseerime, eh, Cotonou leping on meil olemas, aga mitte midagi ei muutu. aga ma ütlen teile ausalt, et eh, praegusel hetkel ei ole mitte mingisugune naljakas andmete vahetus. siin eh, eelkõneleja ütles, et kõikide poliitikate keskmes on äh, isiksus ja ma arvan, et see on täiesti õigesti öeldud, sellepärast et tõepoolest Euroopa äh, põhiõiguste keskmes on ähm, inimene, aga, aga praegusel hetkel meie ei suuda neid põhiväärtusi ellu viia, sest et nende peale vilistatakse. ja Eh, me muidu, eh, kui me selles osas läbi kukume, siis me oleme lihtsalt majandusühendus, me oleme läbi kukkunud majandusühendus, aga me ju nimetame ennast organisatsiooniks, mis kaitseb väärtusi. ja ütlen veel seda, kui AKV maad ei astu eh, mitte mingisugust sammu edasi, aga meie oleme ju nende suurimad rahalised toetajad, siis võib-olla me peaksime nendes küsimustes Eh, tegema mingisuguse eraldi kokkuleppe. meie võtame põhi, inim, põhiõigusi täiesti iseenesestmõistetavana, aga eh, nendel riikidel on ju olemas eh, kaubanduslepingud Euroopa, Euroopa Liiduga ja ainult üks kord on tehtud ettepanek peatada kaubandusleping Eh, ühe riigiga ja eh, nõukogu ütles selle peale ei. ja mis mõte siis on, kui me võtame vastu eh, selliseid otsuseid, et kaitseme inimõigusi, aga selle peale vilistatakse ja inimesed koha peal kannatavad sellepärast, et nemad on teistsugused ja see on absoluutselt vastuvõetamatu äh, ja ma palun, et minu küsimusele vastatakse, mida tehakse välisteenistus ja volinik, palun vastake. aitäh, härra Kašman soovisin samuti sõna saada ja tahaksin jätkata sellega, mida härra Kašman just ütles, kuid äh, teen lühemalt, sellepärast et põhilised asjad said siin juba ära mainitud. tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida ütles härra Piebalgs ehk äh, siis, et tingimuslikkus ei ole takistuseks, sellepärast et see ei puuduta kõige vaesemaid. me ei saa siin segamini ajada humanitaarabi ja arenguabi, me ei tohi neid segamini ajada, sellepärast et meil on alati ette nähtud humanitaarabi kõige vaesematele, aga tingimuslikkus puudutab neid, kes on seotud korruptsiooniga ja kes ei pea inimõigustest kinni, nii et sellest ei ole hullu, kui neid inimesi see tingimuslikkus puudutab. ma ise olin Ugandas hiljuti ja te teate, et Ugandas on homoseksuaalid surma mõistetud, kui te olete homos-, homoseksuaali vanemad, siis teid pannakse vangi. kui te olete majaomanik ja teil üürite selle välja homoseksuaalidele, siis pannakse teid samuti vangi. minu meelest ei ole see meie päevil normaalne, et me anname nendele riikidele rahalist abi ja ma tervitan neid riike, kes on hakanud tingimuslikkuse alusel, hakanud arenguabi blokeerima, ma siin mõtlen Saksamaa ja Inglismaa peale kui ma käisin Kinshasas, siis äh, enne seda käisin Kivus, seal vägistatakse naisi ja see on sama normaalne, ma ütleksin, kui äh, poest äh, leiva ostmine. kui ma olin kolm päeva Kivus olnud, siis pärast seda läksin Kinshasasse AKV kohtumisele ja mitte keegi ei tõstatanud seda küsimust. ma püüdsin sellest rääkida, kuid mulle praktiliselt öeldi, et ma valetan, hoolimata sellest, et ma ise nägin seda oma silmadega. tänapäeval on meil äh, Prantsusmaal üsna palju kohtumisi, mida ma korraldan oma regioonis, eriti äh, LGBT kogukonna esindajatega ja ma ütlen teile, et äh, Prantsuse ja Euroopa kodanikud sest olukord ei ole selline mitte ainult Prantsusmaal. Neil on olu-, sellisest olukorrast kõrini, nad ei saa aru, miks me oleme sellises olukorras. täna on meil ju kõikjal kriis, mõnes riigis on see hullem kui teises, kuid meie kodanikud ei mõista, miks me jätkame raha andmist arengumaadele, näiteks AKV-dele, kus ei peeta isegi miinimum inimõigustest kinni. tänapäeval on meil asjad muutumises, olukord on muutumas ja kodanikud ei ole enam lihtsalt alandlikud lambad, kes usaldavad poliitikuid. ma arvan, et täna me peame ütlema, aitab, me ei lepi enam selle olukorraga ja ma tahaksin teilt küsida, kuidas seda tingimuslikkust hakatakse rakendama nende riikide suhtes, kes inimõigustest kinni ei peeta. ja kui öeldi siin, et tuleb rääkida inimõiguste kriteeriumitest inimõigused on inimõigused. Need riigid, kolmandad riigid peavad aru saama, mis asjad on inimõigused. meie ei pea neid kohaldama vastavalt erinevatele riikidele. ma olengi kindel, et äh, see kõneleja sooviski seda öelda, aga nüüd minu sõnum on, et nüüd aitab. nüüd annan sõna proua Beisile. vabandage mind häälduse pärast, ma ei ole harjunud neid äh, nimesid tähendama, proua Beis, palun. noh. Parlement national autrichien. Austria parlamendi esindaja võib-olla Bais. ah, bah alors c'est <laughs> là j'ai B A Y Z. ah, eh, vabandust, oli lihtsalt valesti kirjutatud, Bair. ja, herzlichen Dank um.... suur aitäh. ma tahaksin omalt poolt äh, mõned põhimõtted välja tuua. kõigepealt ma ei ole päris kindel, kas meil on äh, ühtne inimõiguste definitsioon. Äh, ma ei ole selles päris kindel. minu jaoks on selge see, et inimõigused on universaalsed ja et nad kehtivad äh, kõigi jaoks, sõltumata nende elukohast. aga me teame, et tegelikkuses on olukord paljudes riikides selline, et mm, kirik ja riik ei ole omavahel eraldatud, riigid ei ole sekulaarsed ning ei ole institutsioone, kes saaksid inimõigusi jõustada eh, ja institutsioone, kes pakuksid inimestele kaitset inimõiguste rikkumiste puhul ja seetõttu me peamegi küsima, et kas meil tõesti on inimõigused. Eh, mõnedes riikides ei ole eh, eeltingimused paika pandud inimõiguste jõustamiseks, mida me saame sellise olukorra mm, kaotamiseks ära teha? see oli minu esimene küsimus ning teine küsimus kui me tahame sanktsioone või karistusi kohaldada, siis mm, me peame mõtlema, eh, kui me tahame eh, eh, abi inimõiguste rikkumiste puhul ära võtta, siis kuidas me mm, teeme kindlaks, millised on kodanikuühiskonna esindajad, kellele me annaksime edasise abi, selle asemel, et riigile seda anda või valitsusele seda anda võib juhtuda ka, et eh, on nii-öelda eh, kodanikuühiskonna varjukülg, eh, keda me võime pahaajamatult aidata, keda me tegelikult ei peaks aitama. me peame mõtlema ka sellele, kas me räägime mm, esialgsest ÜRO poolt defineeritud inimõigustest või me räägime ka majanduslikest ja sotsiaalsetest õigustest, millest me siis lõppude lõpuks räägime, kas me räägime inimõigustest rahvusvahelise õiguse kontekstis, järgmiseks äh, ma tahaksin öelda, et äh, inimõigustest arusaamisega seoses on veel äh, lahtisi küsimusi, eriti kui me räägime erinevatest Euroopa Liidu poliitikatest, näiteks kaubapoliitika, seal sageli pigistatakse silm kinni, kui räägitakse inimõigustest ning ka kalanduspoliitika näiteks on valdkond, kus äh, Euroopa Liidus on äh, silm kinni äh, pigistatud, kui räägitakse riikide toiduga varustamise kindlusest ja tervislikust toidust. ma tean, et on olemas palju lepinguid, investeerimislepinguid, kus on majandussätted, arengupoliitilised sätted ja kus on ära toodud ka inimõiguste ja inimõiguste dialoogi alased sätted, aga äh, kui vaadata seda energiat, mis pühendatakse majandussätete ellurakendamisele ning seda, et tegelikult ei tegeleta üldse inimõiguste sätete ellurakendamisega, siis võib näha, et siin on väga suur lõhe praegusel hetkel ja mina tahaksingi teada, kuidas meil siin koos oleks võimalik seda probleemi lahendada selleks, et see, mis on paberil kokku lepitud, saaks tegelikult ka reaalsuses tegelikkuseks, aitäh! aitäh, nüüd läheb sõna härra Kasmarekile, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härras. mulle meeldis väga see, mida eh, volinik Piibalks eh, ütles eh, Äh, suhtlemise küsimuses, ehk siis, et siin ei ole äh, tegu õpetamisega, vaid suhtlemisega tõesti meie ja meie partnerite vahel arengumaadest. mulle meeldis ka see, mida välisteenistuse esindaja ütles ähm, äh, mõistliku tingimuslikkuse kohta. aga probleem seisneb selles, et kui kohtuda riigiga, kus ei jagata meie arusaama inimõigustest, siis ei toimu suhtlust ja ei saa olla ka mõistlikku tingimuslikkust. ja siin äh, toodi ka juba näiteid selle kohta, kuidas see kõik toimib ja ma toon veel ühe näite. septembris oli meil äh, Eritrea ajakirja mm, Davidi äh, äh, vangistamise kümnes aastapäev, äh, tegemist on Rootsi kodanikuga ja meil oli kiireloomuline arutelu selles küsimuses ja president Buzek mm, korraldas ühe ürituse, et seda kümnendat aastapäeva tähistada ja praegusel hetkel me isegi ei tea, kas see kodanik, kes on tegelikult Rootsi kodanik, on elus või surnud. eelmisel nädalal toimus Ähm, äh, AKV äh, partneritega kohtumine ning me küsisime Eritrea poole käest, kas nemad võiksid äh, meile öelda seda, kas härra David on endiselt elus. ja vastuseks saime väga pika mm, seisukohavõtu selle kohta, et Eritrea äh, peab kinni lepingutest ja sätetest, äh, aga me ei saanud vastust oma küsimusele, väga lihtsale küsimusele, kas härra David veel elab või mitte. kui härra Schmidt, äh, inimene, kes selle teemaga meil siin tegeleb, ei olnud rahul sellega, mis ta kuulis vastuseks ja tõusis püsti protestiks, siis Äh, ta, äh, teda, teda peeti ebaviisakaks, ehk ta tahtis lihtsalt ras-, äh, protestiks lahkuda ruumist selle eest, et ta ei saanud korrektset vastust probleem on selles, et kui me ei ole kokku leppinud ühistes nimetajates, siis ei ole võimalik äh, teiselt poolelt äh, informatsiooni saada. Äh, kas see tähendab seda, et Eritreal ei ole meie koostööd vaja? loomulikult on neil seda vaja, aga nad kulutavad kakskümmend viis protsenti oma SKT-st relvade ostule ja see on ka meie jaoks suur probleem. kuidas aidata riiki, kes kasutab omaenda raha põhimõtteliselt viskab seda tuulde selleks, et Äh, valmistada ennast ette, ettekujutatava, ettekujutatava ohu vastu, äh, mis puudutab äh, vaidlust ühe küla üle ja nad kasutavad siis kahtekümmet viit protsenti oma SKT-st selleks, et seda väikest täpikest kaardil kaitsta aga inimõigusi ei austata, vastuse me ei saa ja meil on vähe vastust, kas see inimene on veel elus või mitte. aitäh, Paul! suur tänu, härra Kaczmarek, palun nüüd Να καλωσορίσω με τη σειρά μου τους επόμενους. Ο Τεοχάρος. suur tänu, tahaksin tervitada siin kõiki kohalolijaid, härra volinikku, härra välisteenistuse esindajat ja liikmesriikide parlamentide esindajat proua esimees, inimõiguste rakendamine on demokratiseerimise märgiks ja korruptsioonivastase võitluse märgiks. mul oli hea meel kuulda, et härra volinik ütles, et ta ei taha öö, leppida humanitaarabi andmisega diktatuuridele. minu jaoks on see tõeline pühendumuse märk. seega me ei tee enam koostööd diktatuuridega me aitasime neid aastate jooksul, kuid nüüd on meil mitmeid ülestõusud, mis tuletavad meile meelde, et tegemist on tõepoolest diktatuuridega. kriisi arenguabi on üks asi, mis aitab inimestel ellu jääda, kuid arenguabi on täiesti teine küsimus. mis puudutab kriisiabi, mis on mõeldud inimeste ellujäämise toetamiseks, siis me ei saa siin arvesse võtta demokraatia tase, sellepärast et need inimesed peavad kuidagi ellu jääma, nad peavad süüa saama. muidugi me ei saa lubada, et see raha jõuab nende inimeste kätesse, kes seda muudeks eesmärkideks kasutavad kuid mis puudutab arenguabi, siis me peame ootama, et kõigepealt oleks olemas demokratiseerimine ja pärast seda anname neile abi või vähemalt niimoodi öeldakse äh, kuid meil ei õnnestu seda praktikasse rakendada või siis anname humanitaarabi kui me võtame kõigepealt arvesse korruptsiooniriski ja võimalust, et abi jõuab korrumpeerunud režiimi kätesse või siis püüame korraga arendada abi andmist ja demokraatiaalast koolitust äh, vastavas ühiskonnas. ma olen kindel, et see on, viimane on kõige parem meetod, mida rakendada. kui meil ei ole Euroopa tasandil äh, arenguabi koordineerimist, siis me oleme ohus. me rääkisime täna hommikul ka võimaliku koordinatsioonikeskuse rajamisest. tahaksin veel rõhutada ühte põhimõtet, mis on minu jaoks oluline. me ei saa jagada arenguabi nendele riikidele, kes tegelevad võidurelvastumisega või kes toodavad tuumarelvi. toon teile Etioopia näite pikka aega püüdsime saata neile humanitaarabi äh, kuid Etioopia äh, lennukid samas tegelesid teiste riikide pommitamisega. suur tänu, annan sõna nüüd härra Toninile. suur tänu, proua esimees. mina jagan pragmaatilist äh, suhtumist, mida välisteenistus ja härra volinik, et üles näitasid, tegemist on siis suunatud ja arukate meetmete kasutamisega, sest mulle tundub, et parim viis inimõiguste edendamiseks on dialoog. ma arvan, et igal juhul on eelistatav pidada diskussiooni, isegi kui see on keeruline, kui et Äh, täielikult suhted katkestada mina teeksin vahet äh, kahe tasandi inimõiguste rikkumise vahel, sest äh, ühelt poolt on keerukas küsimus demokraatia poole liikumisest. Te teate, et paljudes riikides on demokraatiale üleminek Äh, väga pikaajaline, tuleb äh, kannatlikkust äh, ja tolerantsi üles näidata, sellepärast et ühelgi riigil maailmas ei ole õigust teisi õpetada, kuid samas on olemas ka teine tasand, mis on inimõiguste miinimumtasand ja mida me näeme ka inimõiguste deklaratsioonis meil ei ole õigus sellest lävest allapoole minna, nii et selle läve sellest lävest kinnipidamise osas peabki väga tähelepanelik olema ja rakendama rangeid kontrolle. tahaksin esitada välisteenistusele küsimuse, kuidas meie saame praktikas seda tingimuslikkust, arvukat tingimuslikkust ellu rakendada, millised on juba olemasolevad praktikad meie kogemus Itaalias on järgmine. me püüame sätestada mingi kriteeriumi ja kui me peame kahepoolseid leppeid ratifitseerima Itaalia ja nende riikide vahel, kus on inimõigustest kinnipidamisega raskusi, siis me oleme olukorras, kus rakenduvad uued tavad, ehk siis äh, leppe ratifitseerimise hetkel nõuame, et meie valitsus algataks äh, peatamisklausli rakendamise, kui inimõiguseid rängalt rakendatakse. meil on juba kolm kogemust selles vallas Hiina puhul, kus oli küsimus kultuuriliseks koostöös. see lepe jäi äh, valitsusse väga pikaks ajaks lauale, sest küsimus oli Hiinas kehtiva tsensuuri kohta üleval ja meil õnnestus siiski see koostöö lõpuks deblokeerida ning äh, hiljuti ratifitseerisime teise leppe kõigepealt äh, Marokoga sõjaväelistes küsimustes, tegemist on väga tundliku teemaga, äh, sest olukord on Põhja-Aafrikas üsna keerukas ja me näeme, et siin on küsimused veel lahendamata ja seega kaasasime sellesse leppesse ka peatamisklausli ning kolmandaks oli meil samasugune olukord ka Katariga. seega on äh, tegemist võimalusega selgeks äh, teha kolmandate riikide valitsustele, kellega me koostööleppeid sõlmime, et me ulatame neile küll käe, kuid samas oleme me nõudlikud inimõiguste austamise suhtes. härra Tavares, palun. härra president äh,, substitui aquí. suur tänu. Eh, ma praegu asendan oma kolleegi, sellepärast et ta hääletab kusagil. aga mul on ka mõned kommentaarid ja mu kolleeg palus need teile edastada. nüüd ma kuulasin välisteenistuse esindajat, voliniku kuulasin ja ma panin tähele, et tark, nutikas, tingimuslikkus paistab olevat päevakorras. targad sanktsioonid, kui sanktsioone on vaja. loomulikult eh, sellised mõistlikud sanktsioonid on paremad kui lollid sanktsioonid, see on iseenesest eh, eh, selge. aga nende moodsate terminitega on küsimus selles, et eh, sa kuulad kedagi ja paistab, et Euroopa Liit tahab kõikidele meeldida kogu aeg siin räägi-, tuleb välja, et humanitaarabi on, antakse ka diktaatorite, diktaatoritele, aga tegelikult peaks olema asi ju täpselt vastupidis. mulle tundub, et meil eh, on puudu läbipaistvusest, vast aususest, vast sidususest. ja komisjon peaks küll selle peale mõtlema. praegusel hetkel on tekkimas uus maailm ja mina ei usu, et komisjon ja välisteenistus on võtnud eh, arvesse ka seda, et Euroopa Liit ise on kriisis. raha, mida antakse eh, antakse arenguabiks, ei, ei arvesta eh, inimõigusi. me tegelikult tahame, et Euroopa Liit käituks täpsemalt me peame olema vastutavad oma maksumaksjate eest ja me olemegi vastutavad. ja ikkagi paistab, et seda ei arvesta välisteenistus oma suhetes kolmandate riikidega. kokkuvõtteks kolm punkti, kõigepealt jätame kõrvale need igasugused uued sõnad, mida me praegusel hetkel kogu aeg igalt poolt kuuleme sellepärast, et niimoodi me unustame sisu, eh, mis eh, on nende sõnade taga. ka Austria parlamendi esindaja ütles, et eh, meie poliitika on tegelikult täiesti vastupidine sellele, mida me inimõiguste osas räägime. ja niimoodi on asi naeruväärne. me pole üldse pingutanud selle nimel, et et eh, näiteks tegeleda põgenike probleemiga, kes tulevad Vahemere teiselt kaldalt. me räägime kogu aeg siin põgenikest Balkanilt või eh, põgenikest Bulgaariast, aga välisteenistus eh, ja Europarlament ja liikmesriikide parlament peaksid väga tähelepanelikult vaatama, millise määruse me ise vastu võtsime kaks aastat tagasi ja tegelikult me seda ei rakenda. millised, milline on meie roll äh, äh, pagulaste poliitika osas? me peame oma asjad ka kodus selgeks tegema ja korda tegema. me peame tegema kõik, mis võimalik et äh, vaadata, kuidas on olukord näiteks ähm, äh, meediavabadusega. teatud liikmesriikides ei ole asjad üldse korras. näiteks ei ole seda asja üldse uuritud. ma äh, tahtsin, et komisjon niisuguse asja ette võtaks aga tegelikult me räägime hoopis eh, meediavabadusest teisel pool eh, Vahemerd, aga meil on ka oma kodus probleemid. liikmesriigid, riigid eh, räägivad lähimuspõhimõttest kolmandate maadega, aga nad ei räägi nendest probleemidest, mis nendel oma kodus on kas me ise austame eh, neid põhimõtteid, mida me näiteks eh, nõuame liikmesriikidelt, uutelt eh, liituvatelt riikidelt? ja nüüd siis kokkuvõtteks ütleksin ma nii, et meil on vaja arenguabi suhtes kompleksset lähenemist ja me peame ka vaatama ise omaenda käitumist. ükski riik ei tohiks õpetada teist, kuidas ta käituma peab, me peame vastupidi üksteiselt õppima me peame tagama selle, et me teame täpselt, mis meil omal kodus juhtub, enne kui me teisi läheme õpetama. suur tänu. proua Keller, palun nüüd, meil on veel kuus sõnasoovijat, nii et kui teil õnnestuks pisut lühemalt teha, siis oleks väga hea. Um, that... ma olen nõus sellega, et Euroopa Liidu keskmeks peavad olema inimõigused. aga meil on olnud näiteks varem väga tihe koostöö Liibüa režiimiga, me andsime raha eh, konfliktipiirkondadesse, me ja selgus, et ühtekuuluvusfondi kasutati ära hoopis äh, ra-, äh, relvade ostmiseks. mulle tundub, et äh, kõik sõltub sellest, kuidas me asju teeme, kas tegemist on väljapressimisega, kas me teeme seda poliitilise dialoogi vaimus ja kuidas me suhtleme partnermaade kodanikuühiskonnaga me peame kahtlemata mõtlema sellele, et me ei kahjustaks oma tingimuslikkusega eh, neid inimesi, kes eh, on kõige eh, vaesemad, sest kui ühe riigi valitsus ei austa pressivabadust, siis me võtame raha nendelt ära ja niimoodi me võime teha väga palju halba, me peaksime mõtlema, milliseid kanaleid on võimalik kasutada niisugustes situatsioonides, et raha oleks sisu sihipäraselt eh, jõudnud eh, kohale. me peame mõtlema, mida teha nii Euroopa Liidu sees ja ka väljaspool Euroopa Liitu. meie eh, rääkisime näiteks parlamendis Maroko Eh, Maroko kauband-, eh, kalanduslepingust ja eh, seal küll nimetati arengut, aga tegelikult sellist poliitilist arutelu asja ümber ei toimunud. ma arvan, et me peaksime vaatama seda tingimuslikkust ka iseenda suhtes, mitte ainult tingimuslikkust teiste suhtes, ainult partnermaade suhtes. mõelgem ka seda, milliseid tingimusi me peaksime iseendale seadma näiteks, et see abi, mida me anname, aitaks kaasa arengule, et see eh, oleks kasulik sotsiaalsfääris, sest et niimoodi võidavad eh, kõige vaesemad inimesed. minu jaoks on väga tähtis eh, võitlus kliimamuutustega, sellepärast et sellest tekivad paljud uued probleemid, kui me selle probleemiga ei tegele. nii et, et on läinud läinud, eh, on kulutatud palju raha, aga mitte väga tulemuslikult. siin viidati eh, eh, kaubanduslepingutele ja mõelgem siis ise, kas me ise täidame inimõiguste alaseid tingimusi, mis seal võiksid sees olla me peame austama nende mm, inimeste õigusi, kellega me kaupleme. ja kui me ütleme, et, ähm, et me ei tohiks sõlmida inimõiguste, äh, et me ei tohiks sõlmida kaubanduslepinguid, majanduslepinguid nende maadega, kus inimõigusi äh, rikutakse, siis ma tahaksin näha, kui me nende sõnade järgi ka käiksime, kuhu me välja jõuame. suur tänu, annan sõna proua Monika Feisule. Obrigada. Um, Este, este, este debate on sido... suur aitäh! väga huvitav on olnud seda arutelu jälgida. ma tahtsin tulla tagasi ühe selle teema juurde, nimelt mida riiklikud äh, parlamendid on ära teinud. Äh, Portugalis me oleme tingimuslikkuse küsimusega tegelenud ja äh, alati näib, et äh, seda tingimuslikkust kasutatakse negatiivse varjundiga ja äh, siin kaasneb sellega piirangu, piirangud tunduvad kaasnevad sellega, kui me räägime tingimuslikkusest. mulle tundub, et tingimuslikkust on korrektselt väga raske kasutada meie usume, et mm, riigid ei tohiks äh, inimõigusi rikkuda ja meie Portugalis oleme hea tava integreerinud selles valdkonnas. kaks aastat tagasi äh, alg-, tuli välja Portugal algatusega Julgeolek ja areng ja see algatus tegeles nende küsimustega, mida siin täna on ka tõstatatud, nimelt äh, julgeolek ei ole mm, Äh, võimalik ilma arengut muuta äh, ja arengukoostöö peab äh, strateegilistes valdkondades edasi liikuma. me oleme keskendunud oma töös just nendele valdkondadele, mis puudutavad arengut, koostööd ja julgeolekut ja selle kõige keskmes on loomulikult äh, inimõiguste äh, austamine, äh, aastatuhande arengu eesmärgid, inimõiguste kaitse ja õigusriigi põhimõtted. Need põhimõtted on need, mis Portugali arengupoliitikat viimasel kahel aastal on vorminud. ma tahaksin kuulda rohkem sellest, mida teised riiklikud parlamendid äh, ära on teinud. me kõik teame, et koostöö ja välispoliitika on valdkonnad, äh, mille üle vastutavad äh, liikmesriigid Eh, loomulikult on palju pädevust delegeeritud ka Euroopa tasandile, aga nüüd me tahaksime teada, kuidas me saaksime selle pädevuse uuesti endale saada, mida liikmesriikide parlamendid saaksid ära teha? suur tänu, palun härra Jürgen Klink. ja, aitäh, proua eh, esimees, kallid kolleegid. ma tahaksin eh, rääkida Saksamaa olukorrast nendes küsimustes. praegusel hetkel me reformime oma arengupoliitikat, püüame seda keskenduda, me tahame äh, asju veidi tõhusamaks muuta. me ütleme, et me ei äh, tohiks lähtuda reeglist, et üks pluss üks võrdub kaks, vaid et üks pluss üks võrdub kolm, me püüame saavutada lisandväärtust. me keskendume äh, sellele, et vaadata, mida meie partnerriigid teevad, on ära teinud loomulikult ei keskendu me kõigile saja kahekümnele partnerriigile, vaid umbes viiekümnele. me püüame kahekordistada neid ressursse, eh, mis neile on siiani kättesaadavaks tehtud. me loodame, et et eh, nende partnerriikide puhul on kasu neljakordne lausa. teiste sõnadega eh, me leiame, et me saame neid riike paremini aidata, omada paremat äh, mõju, äh, andes neile kontsentreeritumat abi. sel kevadel võtsime vastu uue dokumendi, äh, ehk siis dokumendi nimeks oli inimõigused Saksamaa arengupoliitikas ja seal me tõime välja põhilised poliitikasuunad ja põhimõtted. ma tahaksin rääkida mõne sõnaga negatiivsest tingimuslikkusest Need riigid, kus inimõigusi ei austata, ei saa eh, teatud eh, arengukoostöö abi, näiteks eh, otsest eelarvetoetust või riigiasutustele mõeldud toetust. teiseks, me püüame ära hoida inimõiguste olukorra halvenemise teatud riikides, näiteks äh, Ugandat on siin mainitud, äh, surmanuhtlus homoseksuaalidele. Äh, või kuus aastat vangi, vangistust inimestele, kes ei ole selliseid tegusid hukka mõistnud, see on kõik midagi sellist, mida me ei saa heaks kiita. me oleme Uganda poolele öelnud, et kui nad selleteemalise seaduse vastu võtavad, siis me äh, lõpetame ära eelarvetoetuste maksmise sellele riigile äh, mm, Uganda poolt peeti seda äh, e, sekkumiseks teise riigi siseasjadesse, aga kui me ikka endale kindlaks jäime, siis äh, see äh, seadus läbi ei läinud äh, Mosambiigis me oleme teinud koostööd neljateistkümne teise panustajaga, doonoriga selleks, et tegeleda puudujääkidega, e, mis praegusel hetkel valitsevad maapiirkondade, maapiir, maapiirkondades. Maa algselt ka eh, heideti meie püüdlustele käega, aga kui me ähvardasime nad abist ilma jätta, siis eh, eh, tõesti koha peal mm, muudeti oma meelsust, niisiis ma arvan, et on võimalik midagi ära saavutada, kui endale kindlaks jääda. lisaks rohkem on võimalik ära saavutada siis, kui erinevad doonorid, rahastajad teevad koostööd ja koordineerivad oma tegevusi oluline on samas ka see, et meie Euroopa tasandil paremini oma tegevusi koordineeriks. on häid näiteid näiteks äh, kui äh, välisministrid kehtestasid kahe tuhande kaheksandal aastal sanktsioonid Keeniale, aga samal ajal komisjon andis arenguabi kolmekohalistes miljoni arvudes põhimõtteliselt. Mm, koostöö teiste osapooltega on oluline. Eh, kuidas humanitaarabi eh, defineerida, on samamoodi oluline, meil on vaja holistilist lähenemist sellele, korruptsioonivastane võitlus on samamoodi tähtis eh, võib-olla me võiksime midagi eh, siin välja töötada, sellepärast et eh, kui arenguabi jõuab eh, korrupeerunud valitseva eliidi taskusse, siis ei ole seda võimalik maksumaksjatele seletada ja seda õigustada, sest et nemad annavad ju meile selle raha, mida me kasutame arenguabiks. me peame ka hargmaiste ettevõtete mm, tähelepanu äh, juhtima oma riikidesse sellele, et äh, arenguriikides austatakse mm, inimõigusi, äh, sõltuvalt sellest, kas seal riikides on nende tarnijad või tütarettevõtjad, seal tuleb austada inimõigusi ja ma arvan, et need on tõhusad tasandid, kus on võimalik inimõiguste küsimusega palju ära saavutada, aitäh! Euh, aitäh, euh, proua Rohpiiler, palun! suur tänu, proua esimees, tahaksin tulla proua Baieri tõstatatud küsimuse juurde tagasi. siin oli küsimus sellest, kas meil on ühtne inimõiguste definitsioon olemas ja millisest inimõiguste generatsioonist me räägime? ma arvan, et mis puudutab meie partnereid, kuid ka meid endid, siis me peaksime nii mõndagi veel ära tegema. esimene kategooria on kodanikuõigused ja teiseks on meil sotsiaalsed ja majanduslikud õigused. ma arvan, et Euroopas on meid mõjutanud väga palju külm sõda ja erinevad ideoloogiad. kui te vaatate seda, mis on kirjas inimõiguste deklaratsioonis, siis ühed õigused sõltuvad teistest ja ainult nendele õigustele tuginedes saame luua ühiskonna, kus inimesed võivad elada hirmuta. ma arvan, et me eksiksime, kui me loome siin mingisuguseid hierarhiaid, hierarhiaid ei ole. kolmas generatsioon, arenguõigus ei ole veel nii äh, hästi välja arenenud kui kahe eelneva generatsiooni õigused. mul ei ole kuigi palju lisada sellele, mis siin juba ära öeldi. me peame tingimuslikkuse seadma siis, kui inimõigusi rikutakse nii rängal moel, nagu näiteks homoseksuaalide suhtes, nagu siin öeldi. samuti peaksime kaasama teisi toimijaid, ma ei räägi siin ainult vabaühendustest, kes kaitsevad LGBT kogukonna õigusi, kuid ma mõtlen siin ka näiteks religioossetele kogukondadele, mis äh, on teadlikud äh, identiteediprobleemidest religioossed äh, organisatsioonid omavad erinevates ühiskondades olulist mõju ja me peaksime nendega rohkem koostööd tegema aitäh, palun proua Koomes. suur tänu, proua esimees. Need, kes töötavad äh, arengusektoris ja inimõiguste teemal, teavad, et üks ei saa olla eraldi teistest. kõik on omavahel seotud. hea juhtimine tähendab ka võitlust samas korruptsiooni vastu. probleem on selles, et kõik need teemad jäeti kõrvale ja keskenduti hoopis mingisugustele sõnadele, mis ei aita edendada ei demokraatiat, head juhtimist, inimõigusi ega ka demokraatiale üleminekut. teatud režiimid, kes ütlesid, et nad liiguvad demokraatia suunas, ei tee seda sugugi, nad isegi ei taha demokraatiale üle minna. Nad tahavad, et äh, jätkataks nende seisukoha legitimiseerimisega, mida me teeme läbi arenguabi. mulle meeldib tingimuslikkuse, aruka tingimuslikkuse idee, kuid meil ei ole ei tingimuslikkust ega ka arukust selles, mida me oleme arenguabi vallas juba ära teinud. vastupidi, me oleme aidanud eelarveprogramme ja me oleme seda teinud täiesti pimesi. kriteeriumid, mis puudutavad inimõigusi, on aluskriteeriumiteks nii arengumaade kui meie endi puhul paljudel kordadel on inimõigusi rikutud. kui mult võetakse näiteks maa ära selleks, et sinna ehitada in-, teiste inimeste jaoks maju, siis see tähendab inimõiguste rikkumist nii siin Euroopas kui ka mujal. mõned kolleegid esitasid küsimusi, mida liikmesriikide parlamendid saaksid ära teha. idee kontsentreerida oma jõupingutused eelarve abile, seda õigustab konkurents Euroopa ja Hiina vahel. me kasutasimegi seda argumenti ära, kuid Äh, milline konkurents, kas meil on äriline konkurents või siis inimõiguste ja demokraatia vaheline konkurents, kas see siis ongi arenguabi? kas see ei tähenda uute äh, kolonialistlike seoste loomist hoopis? me ei ole konkurentsis Hiinaga, Hiina mängib hoopis üht teist mängu ja see on see õppetund, mille, millest me peaksime õppust võtma Araabia kevade puhul. me peame saatma abi nendele, kellel on tõepoolest seda vaja, kodanikuühiskonna organisatsioonidele, paljudele organisatsioonidele, kellel on vaja meie abi, kuid keda me ei ole abistanud, sest me oleme andnud hoopis eelarveabi valitsustele. mida siis liikmesriikide parlamendid saavad ära teha? me peame olema palju rangemad oma valitsuste suhtes. me rääkisime siin äh, sellest Rootsi kodanikust, kuid kui palju on Aafrika Parlamendi saadikuid, kes on oma režiimi tõttu vangis, näiteks Etioopias. Etioopia on kõige rahvarikkam Aafrika riik, seal on ka Aafrika Liidu peakorter ja tegemist on olulise riigiga, kuid Euroopa Liit sulges silmad selle ees, mis Etioopias toimus, kui seal rikuti inimõigusi ja selline olukord on seal juba kahe tuhande viiendast aastast peale. selline olukord oli ka kahe tuhande kümnenda aasta valimistel. mida Euroopa Liit siis teeb? et konflikte lahendada mõtlen näiteks Etioopia ja Eritrea vahelisele konfliktile. küsimus on piiri, piiride seadmises ja näiteks on veel Angola küsimus. meil tekkis küsimus noorte Angola kodanike suhtes. suur tänu, aitäh kinni pidamast kõneajast, sest muidu teised inimesed ei saa pärast sõna. eelviimane sõnasoovija härra Neofitu ja siis härra Kasmarek ja seejärel läheme oma kohtumise teise osa juurde. και σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης. Suur tänu ja õnnitlen teid selle kohtumise organiseerimise puhul, tegemist on väga olulise teemaga. me oleme täiesti nõus selle põhimõttega, mille järgi on arusaamatu, miks nendele riikidele, kus inimõigusi rikutakse, antakse samas arenguabi, mõnikord on tegemist autoritaarsete korrumpeerunud režiimidega ning äh, arenguabi vahendeid kasutatakse ära isiklike huvide rahuldamiseks, kuid me teame, et mida suurem on diktatuur, seda suurem on ka vaesuse probleem selles riigis. diktaatorid ei huvitu oma kodanike viletsast olukorrast ega ka inimõigustest, seega kui me lähtume põhimõttest, mille järgi me ei anna äh, diktatuuridele arenguabi, siis need kes maksavad kõige kõrgemat hinda selle õiglase poliitika eest, on just lihtkodanikud. võib-olla me peaksime siinkohal tegema pausi ja mõtlema selle üle, kas me ei saaks tagada julgustavaid meetmeid Euroopa ettevõtetele, et nad investeeriksid ja aitaksid kaasa nende riikide arengule, et nad lööksid, looksid seal töökohti, mis aitaksid nende riikide ettevõtteid ja kodanikke omakorda. me teame, et Hiina rakendab juba sellist põhimõtet ja sellel on olnud häid tulemusi Hiina majanduse jaoks. suur tänu! suur tänu! annan nüüd sõna härra Kašmarekile, kes loeb meile ette kirja äh, Poola parlamendi nimel. Eh, lugupeetud kolleegid, nagu te teate, Poolas toimusid üldvalimised möödunud pühapäeval ja, ja sellepärast ei saanud meiega täna ühineda Poola parlamendisaadikud, aga minul oli õiguse ja e, inimõiguste komisjoni mm, e, nimel teile ette lugeda kiri. kõigepealt tänatakse selle eest, et kutsute niisugusele kohtumisele. E, kuna meil olid üldvalimised pühapäeval, siis me peame olema praegu oma koduriigis, me ei saa osaleda sellel kohtumisel Poola parlamendi liikmena olen ma veendunud, et see teema, mida te täna arutate, on äärmiselt oluline ja äärmiselt päevakajaline. tingimuslikust on üks niisugune aspekt, mis on ka osaks idapartnerlusest ja eh, Poola parlamendisaadikud püüavad teha kõik, mis nende võima-, võimalik, et, et Valgevenes väljaspool meie piiri ida poole liikudes inimõigused kehtiksid. me toetame neid ühiskondi, kus rikutakse inimõigusi. me toetame e, vabaühendusi, sest just nimelt vabaühendused on nendes riikides loodetavasti tulevaste demokraatlike institutsioonide seemneks ma toetan äh, alati äh, inimõiguste aktiviste nii äh, Poolas kui väljaspool seda, kes nõuavad, et tingimuslikkust rakendataks õigesti. ka Sahi mm, opositsiooniliidrid näiteks pidasid pressikonverentsi Poola parlamendis ning Eh, täiesti jahmatavalt selgus, et mõnikord eh, Kasahstanis inimesi eh, pekstakse surnuks ja ma tahaksin kritiseerida nende, selle riigi juhte. ei ole õige panna majandushuvid ettepoole inimõigustest, niimoodi edasi liikuda ei saa mis puudutab inimõigusi, siis on teha veel jäänud väga palju eriti eh, meie suhetes Hiinaga. tegemist on maailma juhtriigiga, kuid mitte inimõiguste eh, säilitamise ja järgimise vallas. läbirääkimiste, mm, liitumisläbirääkimised eh, Horvaatiaga hakkavad lõppema E, ja e, nende puhul on oluline lepitusprotsess pärast Balkani sõda. E, kuidas rääkida inimõigustest mm, ilma, et küsimuse alla seatakse eh, majanduslikud või diplomaatilised suhted teiste riikidega. see on väga oluline eh, teema, millega peab tegelema Euroopa eh, vastu toodud välisteenistus, see on oluline teema ka meie parlamendiliikmete jaoks. meil on olemas rahvalt saadud mandaat ja me peaksime inimõigustest rääkima kõvema häälega diplomaatilistes suhetes Eh, tingimuslikkuse põhimõtte rakendamine ei ole sugugi kerge. mõnikord me peame ootama pikka aega, kui üks riik parandab oma inimõiguste olukorda, aga sageli on tegemist kriisiga, humanitaarkriisiga, inimesed on näljas, inimesed eh, eh on hädas ja sellepärast me peame taganema oma põhimõtetest ja andma otse maid nendele abi. me peame mõtlema ka sellele, et meie eh, tingimuslikkus ei tohi tekitada sotsiaalseid probleeme ning ma loodan, et tänane kohtumine on suurepäraseks foorumiks mõtete vahetamiseks ning eh, sealt saab alguse järgmine samm eh, suhet Mm, tõhustamiseks ehm, rahvusparlamentide ja eh, Euroopa Parlamendi vahel. ma loodan, et me kohtume eh, varsti kas eh, Brüsselis või kusagil mujal ja härra Kaalis, kes selle kirja kirjutas, valiti uuesti Euroopa Parlamendi. suur tänu, et ära kuulasite mind. ja, herzlichen Dank auch an die polnischen Kollegen äh, zurück klar, wenn Sie Wahl haben, dann können Sie nicht hier. suur tänu ja aitäh äh, äh, Poola kolleegile, kes täna siin ei saanud olla. võtan nüüd äh, koosoleku juhatamise üle. ja tahaksin tervitada pa-, liikmesriikide parlamentide saadikuid inimõiguste allkomisjoni nimel. tegemist on esimese ühiskohtumisega koostöös Arengukomisjoniga alates sellest ajast peale, kui Lissaboni lepe jõustus ja esimene teema oli äh, siis äh, seoses äh, tingimuslikkuse ja inimõiguste vahel me, meil on juba olnud kohtumised Berliinis ja Brüsselis ja täheldasime, et ei ole lihtne äh, korraldada selliseid kohtumisi, sest iga parlamendistruktuur on erinev. ja äh, paljud saadikud on äh, kaasatud korraga välispoliitikasse, arengupoliitikasse või isegi rändepoliitikasse. kõigepealt seega arutasime inimõiguslikkuse, inimõiguste tingimuslikkuse üle ja selle üle, kas see võib olla takistuseks vaesuse vähendamisele. kuulasin väga suure huviga ega teinud märkusi kuid teises arutelu pooles on küsimus selle kohta, kas inimõiguste tingimuslikkus saab olla tõhus olukorras, kus abiandjaid on mitu What tools do we have? me peame mõtlema sellele, milliseid instrumente meil on Euroopa Liidu tasandil kasutada selleks, et äh, tegeleda inimõiguste küsimusega ja ma loodan, et arutelu lõpuks me äh, leiame ka vastused nendele küsimustele me kuulsime varem ka seda ja me räägime sellest ka nüüd, et meil on välissuhete valdkonnas äh, inimõiguste klauslid, mis on instrumendid, äh, mis meil on äh, kasutusel kolmandate riikidega sõlmitud arengu- ja majanduskokkulepetes ning siin meil Euroopa Parlamendis on kohustus kasutada demokraatlikku kontrolli ning vaadata, kas neid inimõiguste klausleid kohaldatakse või mitte ning äh, anda oma nõusolek või siis mitte äh, tulevastele lepingutele. praegusel hetkel on arutusel äh, kaks lepingut Maroko ja Kolumbiaga ja ma arvan, et selles kontekstis oleks väga huvitav kuulda teie arvamust, kes te tulete riiklikest parlamentidest, kuidas see inimõiguste tingimuslikkus on ära toodud kahepoolsetes liikmesriikide abi andmismehhanismides arutelu käigus peaksime vaatama ka argumente tingimuslikkuse vastu, nagu näiteks asümmeetriline suhe eh, abiandjate ja saajate vahel, eh, lisaks eh, meelevaldne abi andmine, lisaks väidetav ebatõhusus ning ka topeltstandardite kasutamine ja nüüd jätkame oma tööd samamoodi nagu esimeses vooruski, Äh, sõna saab üks Euroopa Parlamendi saadik ning siis kaks äh, riiklikku parlamendi esindajat. kõigepealt annaksin sõna proua Zimmerile. Äh, ta tõstis küll käe, aga ei saanud eelnevalt sõna võtta, niisiis palun, proua Zimmer, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees mõlema vooru puhul on äh, küsimus äh, selline, millele ma lisaksin äh, midagi veidi provokatiivselt, ma ütleksin, et lepingute tingimuslikkus inimõiguste kontekstis on midagi, mida võib näha ka teisest vaatenurgast. me ei räägi mitte ainult inimõiguste tagamisest meie partnerriikides, vaid ka sellest, kuidas meie kokkulepped ja lepingud äh, Äh, oleksid midagi, millega saaks tagada inimõiguste austamise. ja siinkohal ma tõstaksin esile selle, et äh, näiteks äh, eriraportöör toiduga varustatuse valdkonnas kukkus oma ülesandes läbi äh, ja ähm, kõik lepingud arenguriikidega, mis me sõlmime, peaksid sõlm-, sisaldama äh, sätet, mis äh, ütleb, et need lepped on sellised, eh, mille abil peaks tagama ka inimese õiguse toidulisse, et eh, see on ka inimõigus ja komisjon on öelnud, et ei, seda me ei soovi, see meid ei huvita ja eh, seetõttu me ei saa ainult vaadata seda, Äh, kuidas lepingut peatada, äh, kui inimõigusi rikutakse teatud riikides, aga meil on ka kohustus äh, tagada see, et Euroopa Liit ning liikmesriigid ja nende lepingud ei aitaks kaasa inimõiguste rikkumisele. meil on väga konkreetseid näiteid kaubanduslepete koha pealt. teiseks tahtsin öelda, et eelmisel nädalal komisjon esitas äh, ettepaneku, mille kohaselt need riigid, mis tahavad majanduspartnerlusleppeid, kuid mis ei ole Äh, neid äh, allkirjastanud või üle võtnud, kaotavad juurdepääsu Euroopa Liidu turgudele ja minu arvates on äh, selle näol tegemist inimõiguste rikkumisega nendes riikides, sellepärast et sellisel moel keelatakse nendele riikidele juurdepääs Euroopa Liidu turule Nad ei saa turustada oma tooteid ja ei saa tagada toiduga varustatuse kindlust oma riikides äh, selle olukorra taustal. see kujutab endast Bonni lepingu artikli kakssada kaheksa rikkumist, millega äh, nõutakse lepete järjepidevust, niisiis palun vaadakem inimõiguste küsimust ka teisest vaatenurgast, aitäh! aitäh! tundub, et rohkem sõnasoovijaid hetkel ei ole. ma paluksin teil kõigil veidi järele mõelda, eh, sest eh, eh, siin kindlasti on üht-teist öelda proua Zimmeri sõnavõtust on tõusetunud ka mõningad küsimused ja me tahaksime teada, kuidas komisjon ja välisteenistus võiksid sellise olukorraga seoses toimida? siin minu kõrval ei ole komisjoni ega välisteenistuse esindajaid, aga komisjoni esindaja on meil ka kohal saalis ja äkki tema saab vastata tõusetunud küsimustele suur tänu, võib-olla kõigepealt esitleksin ennast. minu nimi on Jean-Louis Vill ja ma olen äh, Euroopa Komisjoni äh, DEVCO peadirektoraadi esindaja. vastaksin äh, üldisest mina olen inimõiguste osakonna esindaja ja ma olen täiesti nõus äh, sellega, mis siin öeldi. ma ei hakka muidugi neid sõnavõtte siin kahtluse alla seadma. sisulises plaanis, mis puudutab tingimuslikkust, siis on minu meelest meil tegemist avatud aruteluga ning erinevad küsimused, mis siin tõusetusid äh, on kõik väga olulised, kuid äh, tingimuslikkuse teemal ei ole küsimus see, kas meil on seda vaja või mitte, vaid see, kuidas me seda rakendame ja kellega, kelle puhul ja kuidas mõned küsimused, mis siin tõusetusid, on ka need, mis meie oleme komisjonis esitanud endale abiprogrammide rakendamise puhul. ma arvan, et siin on terve rida punkte, mis kõnelejad välja tõid, härra Kaczmarek, härra Tonini näiteks ja mis puudutab vajadust dialoogi järele. ma arvan, et me ei saa luua öö, äh, dialoogi majand-, me ei saa dialoogi jätta kõrvale no oma öö, kokkulepetest partnerriikidega, mõnikord on see küll keeruline ja mõnikord on tunne, et räägime kurtidele kõrvadele, kuid me ei saa kellelegi peale suruda oma seisukohta, hoolimata sellest, et meil on mõnikord väga selged seisukohad. me ei saa äh, rakendada sanktsioone, kui me ei ole enne püüdnud äh, dialoogi pidada ja jõuda oma partneritega üksmeelele. sanktsioonide või piiravate meetmete osas on tegemist äh, meetmetega, mida on raske rakendada, sest siin on kas küsimus, kas me peatame täielikult abi andmise ja karistame selle läbi kogu rahvast või me ei peata abi andmist ja siis tekib küsimus, nagu te ka siin esitasite selle, et kas meil on õigust nendega koostööd teha. ma toon teile siin ühe näite praegu, nagu volinik ütles, on Zimbabwes sanktsioonide režiim, mida me rakendame. kui olukord äh, areneb, siis äh, me äh, püüame praegu läbi vaadata neid sanktsioone ja ootame edusamme ning me teeme seda koostöös kodanikuühiskonna esindajatega, sest läbi selle tasandi õnnestub meie meelest üles ehitada tulevast koostööd ja koostöö taastamist. tõepoolest Zimbabwe äh, puhul on olukord üsna keerukas, kuid ma ei taha, et te lahkuksite siit ja teil ei jääks mulje, et komisjoni ja äh, parlamentide esindajate äh, arvamuse vahel on mingisugune vastuolu. meil on samad väärtused, mm, kuid me peame neid suunama. küsimus on selles, et me peame vaatama, kuidas me saaksime koos üles ehitada süsteemi, mis lubaks paremini inimõiguste mõõdet arvesse võtta. kuulsin siin ka märkusi seose kohta selle vahel, mida me nõuame teistelt ja mida me nõuame endalt. siin räägiti pressivabadusest ja muudest näidetest, mis on ka meie jaoks väga olulised. minu jaoks ei ole küsimus selles, kas öelda karistagem iseennast, vaid äh, kasutagem olukorda ära, et paremini dialoogi arendada oma partneritega. ja lõpuks tahaksin rõhutada, et kõik küsimused, mis te siin tõstatasite, on kindlasti ka proua Ashtoni jaoks väga olulised ja need küsimused vaadatakse läbi inimõiguste poliitika läbivaatamise raames. ma ei tea, millal see täpselt toimub, kuid kindlasti see arutelu leiab aset ning komisjoni ettepanekud tulevase finantsperspektiivi osas mõjutab kindlasti ka inimõiguste mõõdet. muidugi tulen tagasi nõukogu, nõukokku ja parlamenti e, vastavate ettepanekutega, kuid siin on tegemist aruteluga, mis algab paari kuu pärast kahjuks äh, ma ei saa vastata välisteenistuse nimel, vastasin seega komisjoni nimel, aitäh. Ich äh, danke Ihnen für die Au- suur aitäh selle sõnavõtu eest, teile komisjoni esindaja Te ütlesite täiesti õigesti, et äh, parlament ootab suure huviga seda äh, inimõiguste ülevaatamist, äh, mis puudutab erinevaid inimõiguste instrumente selleks, et nad tõhusamaks muuta. me ootame seda pikisilmi ning see on väga oluline ülesanne, mis tuleb ära teha. me tervitame proua Ashtoni äh, Äh, püüdlu seda kõike väga hästi äh, läbi viia ja me parlamendina tahame olla kaasatud äh, nendesse aruteludesse. on üks asi, mida ma tahaksin uuesti mainida, ma ei ole päris kindel, kas ma sain teist õigesti aru või mitte. mitmed kolleegid on tõstatanud siin küsimuse ja on olnud kriitilised äh, sellega seoses, kuidas me kohaldame inimõiguste alaseid sätteid. ja mulle tundus, et ma sain aru, et te ütlesite, et äh, siin tegelikult ei ole äh, küsimus selles, kas me end karistame. kuid mõningane enesekriitilisus on igati asjakohane selleks, et vaadata, kus me oleme eksinud kui me oleme oma vigade suhtes kriitilised äh, terrorismivastases võitluses näiteks, siis äh, ma arvan, et äh, see muudaks meie tegevuse usaldusväärsemaks. see oli peamine asi, mida ma tahtsin mainida. proua Tiit Kaiser, palun. Merci, madame la president. Euh, suur tänu, proua esimees. ma ei hakka siin üle kordama äh, kõike, mis äh, siin öeldud sai, kuid äh, risk on, et ma ikkagi kordan mõningaid teemasid veel üle, aga palun öelge mulle siis, kui ma seda teen. lõpuks on küsimus äh, filosoofias, mis meie tingimuslikkuse teemalisest arutelust tõusetub. võtame näiteks vabakaubandusleppe Kolumbiaga, millest ka äsja juttu oli ma arvan, et üha rohkem on Euroopa Parlamendis äh, ja tänu Lissaboni leppest tulevale pädevusele, äh, mille järgi meil on kaasotsustusõigus, äh, üha rohkem on seega fookuses inimõiguste küsimus ja see, kas me kirjutame leppe alla või mitte mitte, sest vastaval riigil on kahtlased praktikad inimõiguste vallas. ja küsimus on selles, kas läbi kaubanduslepete on võimalik äh, sundida neid äh, riike põhjalikult muutuma. kas äh, läbi selle vahendi need riigid muutuvad ja kui siis olukord ikkagi käest ära läheb, kas me siis saame leppe külmutada? seega algusest peale, kui me lepet ette valmistame, kuni leppe allkirjastamiseni ja mon-, pärast seireni välja peame me olema väga tähelepanelikud. me ei ole veel olukorras, kus on küsimus selles, kas me kas meil on kõik või mitte midagi, kuid Kolumbia leppe üle on arutelud toimunud juba niivõrd pikka aega ja me teame, kuidas ametiühingute esindajaid mõrvatakse Kolumbias kuidas sõjaväe esindajad on tunginud poliitilisse ellu ja nii edasi. nii et Kolumbia pilt on üsna nukker. kuid tõsi on ka see, et viimastel aastatel on tõepoolest toimunud teatud edusammud ja e, alati on ka see sõlmimata leppe surve. mida me siis näeme, et e, sellest hoolimata ametiühingute liikmeid mõrvatakse endiselt ja kui on erinevad seadused, mida on muudetud õiguslikus plaanis, kuid mida meie teeme? me vaatame, mida on lubatud ja millele on alla kirjutatud ja kas seda siis ka ellu rakendatakse ja võib-olla mõne aja pärast saame öelda, et me saame vabakaubandusleppele alla kirjutada, kuid küsimus on selles, kuidas jälgida, et Kolumbia õigelt teelt ei eksiks, kas meil on mingisugune järelevalvemehhanism ja võimalik leppe peatamise mehhanism ja just need küsimused on praegu olulised. dialoogis komisjoniga on just see äh, kõige olulisem küsimus, et äh, kui me isegi kirjutame leppele alla, siis on veel palju etappe, mis neil tuleb läbida. Kolumbia on lihtsalt üheks näiteks, kuid tänu Lissaboni leppele on meil siin parlamendis palju rohkem kohustusi ja meil on võimalusi kasutada meetmeid, et toetada inimõiguste arengut erinevates riikides. tegemist on praegu alles katsefaasiga, kuid nüüd on meil lepete sõlmimisel teatud relvad käes, mis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 context of the Colombian agreement. So, Monsieur Wild, it's again to you the question, to the Commission. Merci, Madame la Présidente. Euh... suur tänu, proua esimees. ma olen teiega nõus vigade tunnistamise suhtes kui üks pool ei tunnista oma vigu, siis sellest võib tõepoolest probleeme tekkida, seega olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite. mis puudutab proua de Kaiseri küsimust, siis ta kirjeldas minu meelest väga hästi seda, mismoodi võib vabakaubanduslepingut ära kasutada selleks, et tegemist oleks struktuurilise või sektoriaalse instrumendiga eelarvepoliitika raames. küsimus on protsessis. meil võib olla alguseks mm, olukord, mis on tõepoolest väga murettekitav, kuid tänu dialoogile saame vaadata, milliseid instrumente me saame kasutada selleks, et olukorda parandada. ma arvan, et härra volinik ütles samuti, et kahjuks ei saa seda olukorda muuta üleöö, olgu tegemist millise riigiga tahes. me ei saa öelda, et kui e, te seda või toda ei tee, siis peab olukord muutuma täiesti radikaalselt. muidu me paneme teile sanktsioonid peale. kahjuks on tegemist pikaajalise evolutsiooniga. ma just ütlesin äh, et üks instrumentidest, mida meie Euroopa Komisjonina kasutame, on äh, suhted äh, kodanikuühiskonnaga sest meie meelest on see kõige tõhusam vahend muutuste saavutamiseks. kahjuks ma ei ole kursis Kolumbia vabakaubandusleppega, ma arvan, et proua Kaiseri toodud illustratsioon on äh, palju detailsem kui see, mida meie, mina saan teile siin tuua, kuid idee on selles, et kui äh, seiremehhanism või järelmeetmete mehhanism rakendub, siis meie äh, meie komisjonis ja välisteenistuses teeme niimoodi, et iga delegatsioon teeb ülevaate äh, perioodiliselt äh, riikide kohta ja toob välja edusammud või siis äh, negatiivsed mõjud. nii et me võime siin arutleda selle üle milliseid parameetreid rakendatakse, milliseid sektoreid tuleb arvesse võtta, milliseid konventsioone ratifitseerida. üks asi on instrument ja teine on järelduste tegemine ja äh, nende riikidega dialoogi pidamine, aitäh. ja nüüd proua Keller. suur tänu me oleme kõik nõus, et inimõigused on olulised. see, need ei ole õigused mitte, need ei ole olulised mitte ainult välismaailma äh, jaoks, vaid need on olulised ka Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks aga mulle tundub, et mis meil puudu jääb, on see, et meil ei ole õigeid instrumente, et ehm, vaadata, kuidas seda inimõiguste ideaalset ehm, mudelit ellu rakendatakse. üks võimalus oleks see, et me teeksime mõjuhinnangu inimõiguste osas erinevate Euroopa Liidu mm, poliitikate jaoks, näiteks vabakaubanduslepingute jaoks, kalanduslepingute jaoks näiteks ühtses põllumajanduspoliitikas, sest me ei vaata, milline on see nende poliitikate mõju arengumaadele. kui me hindame poliitikaid, siis oleks vaja viia läbi uurimistööd, et vaadata, kuidas nad mõjuvad kolmandatele maadele ja kui me teeksime niisugust tööd sagedamini, siis me näeme, kas on kaubanduslepinguid, mis ei aita inimesi? me räägime ju siin äh, vaestest inimestest, töötajatest ja nii edasi. ning üks instrument, mis veel võiks meid edasi aidata, on selline ombudsmani ametkoht, kuhu eh, tähendab keegi, kelle poole inimesed eh, saaksid pöörduda, kui endale tundub, et Euroopa poliitikad ähm, rikuvad nende inimõigusi. võib-olla nad saaksid seda teha näiteks vabaühingute kaudu, partnervabaühingute kaudu, aga niisugusi kaebusi peaks võtma väga tõsiselt Euroopa Liidus. ja meil oleks vaja arendada välja ka neid eh, mehhanisme, mis eh, meie poliitikat paremini seostaks arengu eesmärkidega sest eh, väga palju asju läheb viltu sellepärast, et meil puudub niisugune eh, sisemine loogika asjadel. ja selleks, et eh, rakendada õigeid mehhanisme, on meil vaja töötada edasi mitte ainult komisjonis ja liikmesriigis, vaid ka parlamendis. ja meie parlamentääridena peaksime endale võtma sellise kohustuse, me peaksime mitte ainult, me ei tohiks ainult kirjutada resolutsioone, kus me nõuame midagi eh, oma valitsustelt, vaid me eh, peame ka ise midagi ette võtma. me peame mõtlema, kas meie poliitika on loogiline ja sidus eh, arengu aspektidest lähtudes, nii et me peame tegema ka ise seda, mida me nõuame teistelt seega ma arvan, oleks väga huvitav vaadata lähemalt, millised on konkreetsed mehhanismid teie parlamentides, meie parlamendis ja kuidas me saaksime luua paremaid mehhanisme nii, et me läheme kaugemale ilusatest sõnadest. ja küsimus on selles, kuidas me ikkagi kõiki oma ettevõetut ellu viime. suur tänu! nüüd ma vaatan, kas on veel sõnasoovijaid. kui ei, siis ma muidugi ei taha kedagi sundida siin sõna võtma. paistab, et me oleme kõige olulisemad probleemid eh, läbi arutanud ja eh, muidugi poliitikud ei peaks ainult rääkima rääkimise pärast, igatahes mina tänasel koosolekul kuulsin küll väga palju huvitavat ja nii nagu komisjongi ütles, parlamendis on vaja seda tingimuslikkust inimõiguste osas eh, lähemalt arutada, et kujundada eh, meie poliitikaid. me peame vaatama, millised on meie inimõiguste instrumendid, see teema on väga keeruline ja ma tänan teid nende näidetest, mida te siin praegu välja tõite. ning ma loodan, et äh, üheskoos Arengukomisjoniga toimub meil ka selle äh, koosoleku hindamine. me vaatame, kas meil tasub jätkata sellises formatsioonis. mina teen siin seda esimest korda ja kahju, et äh, Poola kolleegid ei saanud siia tulla pärast valimisi, aga mulle tundub, et meie koosolek oli väga viljakas Eh, suur tänu, et te siin väljendasite oma arvamust ja ma eh, tänan väga neid, kes tulid väljapoolt Brüsselit siia. Eh, ma loodan, et teie siin viibimine oli huvitav ja ma soovin teile kodu, head koduteed.